jääb aset homme kell kaksteist. ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on härra Kovali raport Euroopa Liidu ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete prioriteedid. ja volinik Füüle esindab sellel teemal komisjoni ja kõigepealt saab sõna härra Koval, neli minutit, palun. härra Koval laevastas, seega juhataja soovib talle tervist. daamid ja härrad, see arutelu võtab kokku selle, mis me oleme idapartnerluse äh, teemal saavutanud viimase viie aasta jooksul. ja lootsime sõnumeid tulevikuks, selle raporti eesmärgiks ol-, oli olla märk tulevikuks. soovime siinkohal arutada volinikuga seda, mida me saame edasi teha aga kahjuks ähm, ajalugu kujunes või olukord kujunes äh, seoses Ukrainaga teistsuguseks ja seega need teemad, millele me nüüd tähelepanu pööravad, ei ole enam poliitikute unistused, vaid äh, tõeline vajadus tegutsemiseks. kuigi selle raportiga sooviti tulevasi probleeme ära hoida, aga praegu peame lähtuma sellest, mida me peame tegema. meie suhted idapartnerluse riikidega on väga olulised ja sõltuvad sellest, kas me oleme edukad, on nemad edukad. assotsiatsiooni lepingu sõlmimine Ukrainaga, Moldova ja Gruusiaga on väga tähtsad ja sellest, kas me oleme edukad või mitte, sõltub väga palju ning idapartnerluse roll on väga tähtis. meil ei ole aega viivitada, sarnased tegevused mida meie äh, naaberriik teeb, võivad aset leida ka Moldovas ja Gruusias ja me teame nüüd, mis on meie tegevusetuse hind ja seega julgustan ma kõiki tegutsema meie idapartneritel peavad olema äh, õiguslikud vahendid, vahend, võimalused selleks, et meiega koostööd teha ning korruptsiooniga võidelda. meil on võimalik välja tuua peaministri äh, näited, sõnad tuhande üheksasaja seitsmeteistkümnendal aastal toimus veebruari äh, revolutsioon ja midagi tehtud, kui me praegu pea, Ukraina peaministrit ei aita, kui me ei aita Gruusiat ja Moldovat, siis inimesed äh, kaotavad oma usalduse Euroopa Liidu suhtes ja sellepärast on meil vaja idapartnerluse justkui ülikooli, millega oleks, kus oleks võimalik äh, välja õpetada nii õppejõude kui ka üliõpilasi sellistest naaberriikidest ja võiksime kaasata ka Valgevene, Ukraina ja Gruusia riikide esindajad. me peaksime neid õpetama lugema õigetest raamatutest, vestlema vajalikel teemadel me pea, nad peaksid arvesse võtma Euroopa tulevikku. meie lähenemine on poliitiline lähenemine. meil ei ole paljutki võimalik teha praegu, aga kui meil on vajalik ettevalmistus tehtud, siis on võimalik eesmärkideni jõuda tulevikus. sellepärast peame me koolitama neid isikuid, kes saavad midagi ära teha vaatamata sellele, kas nad on äh, sündinud äh, kas läänes või idas. praegusel hetkel on meie partnerid väga keerulises olukorras. me saame äh, väga palju ära teha, lugupeetud volinik. meil ei ole väga palju võimalusi arvamuste vahetuseks, aga meie koostöö oli väga hea ja minu raport justkui sulgeb selle koostööperioodi ja ma usun, et äh, me peaksime praegu ja tulevikus tegema kõik, mis võimalik nende inimeste äh, heaks, kes ootavad äh, oma riikides ja me peame andma neile lootust ja me peaksime tegema oma koduse töö ära selleks, et neil oleks parem tulevik. aitäh, härra Koval ja nüüd lähme vaba mikrofoni vooru juurde ja meil on mitmeid sõnasoovijaid. ja kõigepealt äh, äh, kolleeg Svitša, meil on Horvaatia õhtu siin täna. ma loodan, et see on ainult üks raportitest, milles me tähelepanu pöörame Ukrainale, me räägime Ukrainast ka hiljem ja nagu raportöör ütles, siis Ukraina areng on äh, suunanud seda raportit ka veidi erinevas suunas. riikide heaolu ja julgeolek idapartnerluse piirkonnas on muutunud üha olulisemaks ja väga palju sõltub nende enda tahtest, aga tundub, et sellest ei piisa nende tulevaseks arenguks me peame tugevdama lateraalset mõõdet idapartnerluse valdkonnas selleks, et äh, toetada koostööd. me peame toetama nende lõppeesmärki, nende poliitilist liitumist, aga eelkõige peame me majandusliku integratsiooni tagama. me peame arvestama sellega, millised on vajalikud demokraatlikud reformid ja me peaksime neile andma äh, üle meie võimalused ja kogemused, mis me oleme omandanud. ja nüüd äh, proua Tomatšis, palun. ma toetan kõiki neid strateegiaid ja poliitikaid, mis on suunatud äh, poliitilise võimekuse tugevdamiseks ja poliitilise stabiilsuse tagamiseks meie naabruskonnas idapartnerlus on Euroopa Liidule tähtis ning nende edusammad on olulised. lähenemine Euroopa Liidule on väga raske ja valuline, eriti äh, kommunistliku ajaloolise taustaga. Horvaatia parlamendisaadikuna Horvaatia esindajana tean, et äh, need ühiskonnad on äh, läbi imbunud kommunismi pärandist äh, ja sellega seonduvatest tavadest ja on väga kaugel lääne väärtustest. Euroopa Liit ei saa neid aidata välispoliitika eesmärkidena kasutades, eriti vastasseisu minnes Venemaaga, aga me saame jätkata nende suveräänsuse ja territoriaalse tervikluse, terviklikkuse aitamisega. härra Tavos, palun. aitäh, härra Stier sooviksin tänada raportööri ja volinik Füület, kes äh, sellel hilisel tunnil meiega siin on, ma olen täiesti nõus härra Kovaliga et muutunud äh, olukord on muutnud ka selle raporti eesmärki. seega tahaksime ka lühidalt öelda järgmist. idapartnerluspoliitika eesmärk oli valdavalt suunatud selleks, et äh, tugevdada sidemeid nende riikide ja, ja Euroopa Liidu vahel aga aset, äh, Ukrainas aset leidnud sündmused on väga selgelt välja toonud selle, et me peaksime nende mehhanismidega jätkama, aga samuti peaksime Euroopa Liidus panustama ka muutustele nendes riikides ja ma olen nõus raportööriga, et aeg on tegudeks sõnade asemel. proua Lubtševa palun. suur tänu. selle raporti vastuvõtmisega näitame me, et me oleme valmis oma kogemustest õppima, idapartnerlus on proovile pandud, sest sellel ei ole olnud kõikide tuge. Need on Euroopa riigid, ja neil on Euroopa väärtused, aga probleem on selles, kas Euroopa Liit kasutab kogu potentsiaali selleks, et nende riikide kodanikke aidata, selleks, et äh, tagada nende etnilise, keelelise, kultuurilise mitmekesisuse. idapartnerlus aitab meil üle saada vähemalt osaliselt äh, probleemidest, mis me oleme ise loonud oma suhetes Ukrainaga meil on vaja tugevamat koostööd valdkonnas, nagu näiteks haridus. õppetunnid, mis me oma kogemustes Ukrainaga saame välja tuua, peaksid aitama meil anda paremaid sõnumeid idapartnerlusriikidele ja peaksime olema konkreetsemad ja lähtuma vastastikudest huvidest. aitäh, ma ei tea, kas nüüd volinik räägib tšehhi keeles kui siis meil toimub äh, nii-öelda idasuunaline arutelu, nii nagu peakski olema. igal juhul sellega annan sõna volinikuga äh,, volinikule. kas ma suutsin teid veenda rääkima emakeelt? Uh, uh, uh. see on nüüd küll tõsine väljakutse, seda ma ei ole varem näinudki et tegelikult ma tõesti tulin siia selleks, et Euroopa eh, sõnumit eh, tugevdada, nõustun teiega, et, et Ukraina kohta kirjutatakse uut peatükki, aga samas eh, olen teie poolel öeldes, et sõnumid, mis on kirja pandud teie raportis, on olulised ja kohased. ja kui lubate, siis tooksin omalt poolt välja osad nendest ning äh, lisaksin juurde need aspektid, mida ise pean oluliseks ja kui lubate, siis äh, läheneksin sellele kolmes osas. esimeses osas tahaksin rääkida idapartnerlusest üldisemalt ja siinkohal tahaksin öelda järgnevat. esiteks, väga oluline on see, et me tuletaksime endale meelde, et selle eripartnerluse eesmärgiks on aidata partneritel nende endi ambitsioone ellu rakendada. oluline on see, et nad tunneksid eh, vastutust omaenda reformide eest ja teiseks me tahaksime partneritele ja ka endile aeg-ajalt meelde tuletada, et kõige olulisem on kasutada ära kõik kõik olemasolevad instrumendid ja neid on palju. oma raportis toote te need välja, kõik need erinevad mõõtmed, koostöövaldkonnad, see, kuidas omavahel koos toimivad formaalne ja mitteformaalne sektor. meil on erinevad nõukogud, kus on räägitud koostöövõimalustest kolmandaks, ja siinkohal nõustuksin taas kord teie raportiga, sest teie raport väga õigesti rõhutab seda, et me peame e, e, siin kaasatuse e, kombineerima diferentseerimisega, mis tähendab seda, et loomulikult tuleb kaasata kõik partnerid, ja et me leiaksime sobiva raamistiku eh, idapartnerluse laias eh, raames, mis hõlmaks kõiki partnereid. ja lõpetuseks eh, ütlen seda, mis on ilmselge, ega idapartnerlus ei ole mingi hullusärk ja ainus asi, mille üle läbirääkimisi ei peeta, on väärtuste ja põhimõtete küsimus, mis on meie partnerluse aluseks. aga idapartnerite seas on ka selliseid riike, kes on võtnud endale kohustuseks viia läbi sügavamad reformid, kes on eh, palunud eh, tihedamat eh, sidet eest ning on eh, nõustunud poliitilise assas-, assotsiatsiooni ja majandusliku integratsiooniga, räägin siin Ukrainast, Moldovast, Gruusiast, et sõlmida assotsiatsioonileping, mis hõlmaks sügavat ja kõikehõlmavat vabakaubanduslepingut. ja seitse lühikest märkust, mis just praegusel hetkel kui nii tihti oleme valmis vaatama minevikku ja ütlema, et mis oli siis õige, mis oli vale. et siin on mängus ka teatud subjektiivse, subjektiivsuse aspekt, siis ähm, esiteks tahaksin öelda seda, et assotsiatsioonileping alati, kui ma viitan assotsiatsioonilepingule, hõlman ma sellega ka sügava ja kõikehõlmava vabakaubanduslepingu. selle eesmärk on tugevdada meie partnerite suutlikkust teha suveräänseid otsuseid, see peaks olema meie põhieesmärk. teiseks, see austab meie partnerite traditsioonilisi suhteid, mis neil on olnud oma naabritega siin ma tõesti väidan, et see aitab kaasa selliste suhete edendamisele, mitte vastupidi. kolmandaks, me pakume mitte ainult reformide kava, vaid kõikehõlmavat äh, tõelist partnerlust, mis kombineerib äh, nii sotsiaalset kui majanduslikku integratsiooni sellele kaasnevad äh, õigusriigi põhivabaduste ja muud väärtustepõhised elemendid, mis on niivõrd olulised igasuguste reformide puhul selleks, et, et neid reforme saaks täielikult ellu rakendada. neljandaks, me pakume välja selle, mis varem on juba toiminud. idapartnerluse assotsiatsiooni lepingud ei ole mingi ähm, katse, mingi, mingi labor, me ei eksperimenteeri siin ja tuletaksin meelde ühe äh, väga ereda näite äh, üheksakümnendate aastate Poola ja Ukraina, kui vaadata SKT-d elaniku kohta, siis äh, see oli enam-vähem ühel ja samal tasemel. aga siis sõlmis Poola vabakaubanduslepingu Eh, umbes sellise, mida me pakume oma partneritele ja paar aastat hiljem erinevus SKT-s elaniku kohta oli liikunud selliselt, et eh, Poolas oli see nüüd neli korda suurem. Poola puhul oli see kahekordistunud ja Ukraina puhul vähenenud. see on see, mida me pakume ja seda tasub meeles pidada. viiendaks, me ei tee koostööd mitte ainult riigiasutustega, aga ka teistega kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja see muudab reformid elujõulisemaks. kuuendaks, kui meie partneritest saab põhjendamatu välise surve ohver, siis me jääme ustavalt partnerite kõrvale ning mobiliseerime kõik solidaarsusvahendid, kui nende järele peaks vajadus tekkima. ning seitsmendaks, lubage mul väga tugevalt välja öelda, et meie poliitikad panustavad pikaajalisele ehm, vabakaubandustsoonile Lissabonist Vladivostokini väita vastupidist, väita, et see, mida meie pakume, on valik Brüsseli ja Moskva vahel, ida ja lääne vahel, on puhas propaganda. see pärineb nendelt, kes on ignoreerinud meie varasemaid üleskutseid dialoogile nendel teemadel, samas eh, nendelt, kes oma naabrite suhtes on kehtestanud ühepoolsed meetmed ja iroonilisel kombel sel nädalal toimub meil esimene kahepoolne, pidi toimuma esimene kahepoolne töörühma koosolek Vene Föderatsiooniga selleks, et arutada ehm, nende poolt välja toodud raskuspunkte, ehm, kus neil ei oleks mitte midagi olnud karta ja, ja nüüd veel Ukraina kohta te ütlesite, et sellel nädalal on kavas pidada Strasbourgis äh, põhjalikke arutelusid Ukraina teemadel. lubage lühidalt meelde tuletada seda, mida on äh, rõhutanud äh, liikmesriigid möödunud nädalal. me tugevalt mõistame hukka Venemaa provotseerimata vägivalla Ukraina vastu ning igasugused sammud destabiliseerida Ukrainat toovad kaasa äh, kaugeleulatuvad äh, tagajärjed ja ma loodan, et äh, sellesse faasi asi ei jõua ning meie usume kindlalt, et probleemid tuleb lahendada dialoogi teel ja sellega jõuan oma viimase märkuse juurde osad nende partneritest on väga selgelt välja öelnud oma Euroopa püüdlused. me oleme liiga kaua otsinud võimalust, kuidas seda arvesse võtta, kuidas sellele vastata. ja viimasel välisministrite nõukogul, kus arutati Ukraina teemat, otsustati, et assotsiatsiooni leping ei ole viimane eesmärk Euroopa Liidu Ukraina koostöös. tegemist on olulise arenguga, kuna vaid artikkel nelikümmend üheksa vaimus Lissaboni lepingust on võimalik maksimaalselt kasu saada assotsiatsiooni lepingust. palju tänu arutelude eest, palju tänu selle väga tähtsa raporti eest! Dziękuję, panie komisarzu, również. suur aitäh, härra volinik. mina ühinen samuti teie sõnavõtule järgneva aplausiga ja lõpetan tänaseks arutelud. hääletus toimub kolmapäeval kell kaksteist. tahan veel nimetada, daamid ja härrad, et järgmine täiskogu istung algab homme kell pool